ocupen sus asientos, señorías. daamid ja härrad, palun võtke istet. president tahab teha avalduse, ma palun teie tähelepanu. nagu te teate, täna on äh, sõja lõpetamise päev. me meenutame vaenutegevuse lõppu esimese maailmasõja lõppu. nii et eh, meenutamaks seda päeva, kui lõppes Esimene maailmasõda, palun eh, pidagem vaikuse minet, minutit ja mälestagem kõiki neid miljoneid eurooplasi, kes kaotasid oma elu relvakonfliktides. ma tänan, mu daamid ja härrad. eilse istungi protokoll on olemas, kui selle kohta mingeid märkusi teha ei ole, siis me loeme ta vastu võetuks ja läheme kohe hääletamise juurde. me hääletame kõigepealt proua Matera raportit, mis puudutab globaliseerumisega